jällegi tuleb nüüd äh, arutelu hukkamiste teemal Egiptuses ning alustame kõigepealt autorite sõnavõttudega, esimesena saab sõna proua Andrikiene, üks minut. palun, teeme sõna. aitäh! Egiptus on jätnud selja, on, Egiptusel on olnud mitmeid tõsiseid väljakutseid ähm, pärast kahe tuhande üheteistkümnenda aasta revolutsiooni ning rahvusvaheline üldsus on toetanud teda majanduslikult, poliitiliselt ja julgeoleku küsimustes. sagedased terrorirünnakud Siinai poolsaarel ja mujal ning äh, rünnakud koptide vastu Egiptuses on aga murettekitav areng. ning need ei saa kuidagi olla ettekäändeks Egiptuse võimudele surmanuhtluse rakendamiseks, mis on inimväärikuse vastane. mulle valmistab suurt muret äh, nende massiprotsesside arv äh, Euro-, Egiptuse kohtutes ning äh, kõrge surmanuht-, määratud surmanuhtluste arv. ma kutsun Egiptuse ametivõime üles koheselt lõpetama see praktika ning tühistama surmanuhtlused, mis on määratud, ning kuulutama välja ametlik moratoorium Äh, surmanuhtluse täideviimisele. Euroopa Liit mõistab hukka surmanuhtluse ning ma kutsun Egiptust üles äh, täitma oma kohustusi inimõiguste vallas, mis on võetud rahvusvaheliselt. teiseks, härra Tänok, üks minut. proua president Egiptus, üritades üle minna demokraatiasse, on silmitsi tõsiste sisejulgeolekualaste väljakutsetega. palju ISISe terrorirünnakuid, mida me oleme näinud üle kogu riigi, eriti Siinai poolsaarel ning koptide vastu nagu meiegi riikides on julgeoleku ja kodanikuvabaduste tasakaalustamine alati keeruline, eriti nend-, niisugustel asjaoludel. samas on meil ikkagi õigus, kui me tõstatame mure seoses inimõigustega nii olulise partneri puhul. sõjaväekohtute kasutamine, piinamise kasutamine, ülestunnistuste väljapigist pressimiseks ning surmanuhtluse rakendamine valmistavad meile tõsist muret toetan üleskutset uurida lähemalt Briti äh, residendi ja Itaalia teadusuuringu Giulio Resini tapmise uurimisse. aitäh. Madame Sargentini, vous êtes également auteur d'une question, une minute. proua Sargentini, üks minut. Dank u voorzitter. Voorzitter, de vorige spreker had het over. aitäh. eelkõneleja rääkis üleminekust Egiptuses aga ma arvan, et ei ole põhjust seda olukorda sellisel viisil kirjeldada Egiptuses. president, kes on riigipöörde tulemusena võimule tulnud ning kodanikke tappa lasknud, surmanuhtlus on ju asi, mille vastu me Euroopa Liidus oleme juba pikalt võidelnud. riik Äh, Egiptuse riik, millele me korduvalt oleme juba näpuga näidanud, sellepärast et see tapab oma kodanikke. ning äh, just enne valimisi, sisuliselt ei ole mingit valikut, ainult äh, härra Sisi või tema, tema sõprade poolt on võimalik hääletada, nii et küsimus, mis meie ees seisab, on järgmine. miks asepresident Mogherini ei ole veel hukka mõistnud neid tapmisi? sest tavaliselt ta seda teeb, aga praegu ei ole ta teinud, nii et komisjon võiks olukorda selgitada, aitäh. proua Šeke, üks minut, vabandust. juhataja parandab ennast, härra Korrao. tänan proua president, täna me räägime sellisest riigist, mis on läinud ilma igasugustest piiridest inimõiguste rikkumisel, nii et ei saa isegi rääkida enam õigusriigist pärast seda, kui kindral Sissi sai äh, võimule, äh, on pidevalt äh, kasutatud surmanuhtlust ja ja see, nagu sellest ei piisaks, viimaste kuude jooksul on surmaotsuste arv kasvanud pidevalt ja see tähendab seda, et igasugused õigusriigi normid on kokku varisenud ning äh, sellises kontekstis minu kaasmaalane äh, äh, Regini mõrvati jõhkralt, teda piinati enne seda ning me ei saa isegi pärast surma teda kaitsta, sest ühest küljest me oleme liiga nõrgad ja teiseks on meie kaubandushuvid Egiptuses liialt tugevad. sellega seoses selle tõttu käitutigi režiimiga nii, nagu seda tehti, teades, et me oleme läänes liialt nõrgad ja me ei suuda äh, ise oma kodanikke kaitsta, seda vähem Egiptuse kodanikke, kes on despoodi kätte jäetud. Euroopa Liit ja liikmesriigid peavad tegema midagi enam kui lihtsalt asja arutama, sest äh, Äh, sest äh, meie roll inimõiguste ja õigusriigi kaitsjana tuleb, peab toetuma tegudele, mitte ainult sõnadele, aitäh. proua Šake nüüd, aitäh, proua president, austatud volinik, kolleegid, repressioonid äh, Egiptuses Sisi mahitusel on tekitanud Iitsi tikuga pommi, kas me ei ole ajaloost midagi õppinud? kui sõnavabadust lämmatatakse ja kodanikuühendusi äh, pitsitatakse ning ning surmanuhtusi täide viiakse üle kahesaja ja käesoleval aastal kaheksakümmend. ja lisaks süstemaatiline repressioon ning lisaks see, et et inimestelt pigistatakse ülestunnistusi välja väärkohtlemise ja piinamisega, jah, juba küll, Egiptusel on tõsine väljakutse terrorismiga seoses, aga riiklikku terrorit selle vastu rakendada ei tohi. on ülim aeg, et välispoliitika kõrge esindaja ning liikmesriikide juhid selgelt sõna võtaksid ja hukka mõistaksid need kuritarvitused. see vaikus on kõrvulukustav praegu. väga huvitav on rääkida partnerlusest, aga olgem reaalsed, kui see partnerlus ei rajane põhimõtetele, mida me kõik jagame, miinimumpõhimõtetele ja väärtustele, siis tekib küsimus, mis lisaväärtus sellest meile tuleb ning Euroopa Liiduna peame me selgelt selle kohta seisukoha võtma. aitäh! nüüd proua Post, üks minut kolmkümmend sekundit, aitäh. täna räägime hukkamistest Euroop-, e, Egiptuses. surmanuhtlus on e, õiguse elule rikkumine. see on ülim äh,, alandav, inimväärikuse vastane tegu inimese vastu. ei mingid väljakutsed, ei mingid äh, ettekäändedega asjaolud ei saa seda õigustada. Euroopa Parlamendi seisukoht on, et surmanutlus tuleks igal pool kaotada. see on meie seisukoht. surmanutluste arvu kahekordistumine Euroopas ei ole mingi erand. autoritaarsed eh, režiimid kasutavad sõjaväekohtuid, kes eh, määravad rangemaid karistusi kui tsiviilkohtud ning äh, sisuliselt võetakse sihikule just inimõiguste kaitsjad, paljudele ei võimaldata advokaati protsessides ning äh, piinatakse neid, kuni nad üles tunnistavad, nad pannakse üksikkongidesse ning äh, neile ei võimaldata elementaarseid õigusi. president Al-Sisit kutsun ma üles koheselt lõpetama surmanuhtluse täideviimine ning tühistama surmanuhtlus riigis. proua Mogherinile Ehm, sooviksin öelda, et ta peaks hukka mõistma surmanuhtlused ning seisma Euroopa väärtuste eest. ning nüüd proua Veržia, viimane selle teema tõstataja. üks minut. aitäh, proua president! kõik kodanikuühiskonna organisatsioonid annavad märku sellest, et äh, olukord on halvenenud viissada tuhat tsiviilisikut on süüdi mõistetud, sealhulgas palju lapsi ka sõjaväekohtutes, palju inimesi on kadunud, inimesi tapetakse surmanuhtluse sildi all. ning olukord on väga murettekitav. surmanuhtlust määratakse igasuguste tegudega seoses, terrorism, narkokuriteod, inimesi röövitakse ning rahvusvahelise õiguse normidest sinuliselt ei ole põhjust enam üldse rääkida. kuidas saavad üldse mingid demokraatlikud valimised niisuguses olukorras äh, toimuda, eriti kui usutavad kandidaadid on kõik kõrvale tõrjutud? Egiptus on langenud sisuliselt õigusetusesse ning äh, mingist strateegilisest partnerist siin juttu olla ei saa. nüüd fraktsioonide nimel, kõigepealt härra Keeli Rahvapartei, üks minut ma usun, et tegemist on väga tasakaaluka resolutsiooniga, mis äh, loetleb raskused, mis Egiptuse eest seisavad, näiteks äh, rängad terrorirünnakud, mida me oleme näinud, rünnakud äh, näiteks kopti kiriku vastu ja mošee vastu Siinai poolsaarel. nii et mõnes mõttes võiks olla arusaadav, et Egiptuse võimud on mures ja reageerivad ehk üle. aga see ei ole kindlasti vastuvõetav, et toimuvad massprotsessid, äh, sadu inimesi korraga mõistetakse sisuliselt surma, inimesi hoitakse pikalt äh, vangis enne protsessi toimumist ja kõik see loomulikult rikub artiklit neliteist poliitiliste ja kodanikuõiguste äh, konventsioonis. nii et et Egiptuses tuleks kehtestada moratoorium surmanuhtlusele. Egiptuse rahva, rahvast tuleks toetada läbi kaubanduse ja terrorismiga võitluse, aga nendel tingimustel, millest ma rääkisin. aitäh, järgmisena härra Pantsel. suur aitäh meie partnerluslepingus kaks tuhat seitseteist, kaks tuhat kakskümmend lubas Egiptus kaitsta põhiõigusi, inimõigusi ja õigusriiki, põhiseadust ja rahvusvahelist õigust. ning seda, selle lubaduse juurde nad ei jäänud, surmanuhtlust on määratud mitmetele inimestele, hukkamisi on ka läbi viidud, eelnevalt on inimesi piinatud ja ebainimlikult koheldud äh, ning peale selle on äh, toimunud ka äh, kohtuistungid, tõelised farsid äh, sõjatribunalide ees. Euroopa Liit on korduvalt avaldanud protesti surmanuhtluse vastu ning öelnud, et ei saa suurt part-, tugevat partnerlust üles ehitada sellise riigiga. kuid Äh, tundub, et reaalpoliitika huvides me äh, pöörame selja äh, inimõigustele ja siis saab meist kaassüüdlased sellise brutaalsuse juures. ning peame tõsiselt asja arutama Egiptuse presidendiga ning tahaksin lõpetada seda, et, et see sõjaväeline režiim kordab pidevalt sarnaseid ähm, käitumismustreid ja e, me peame e, selle vastu võitlema, e, andes selles vastased oma tundeid teada ka praegusele valitsevale klikile. järgmisena saab sõna kolleeg Vistine. ganske akuraat, et EU stod på den forkerte side under det såkaldte aitäh. me ei ole päriselt äh, suutnud hoomata araabia kevade tähendust. muhameedlaste jaoks on siin palju probleeme. Egiptuse režiimil on probleemid, aga praegu nad liialdavad kindlasti ning kui me vaatame seda, mis toimus Iraanis, neid meeleavaldusi ja vaatame ka teiste režiimide reageeringuid ning vaatame, kuidas on sellele omakorda reageerinud Euroopa Liit, siis me, see ei ole võrreldav sellega, mis toimub Egiptuses. sest me oleme sisuliselt vaikinud. Hiina, Iraan, aga aga siin sisuliselt ei ole isegi kolme, üle kolme kuu arutelu toimunud et Egiptus on küll silmitsi terrorismiga, aga niimoodi reageerida ei tohiks. härra Urban Crespo, üks minut. president, pärast riigipööret kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta märtsis toimuvad nüüd Egiptuses presidendivalimised, kus äh, opositsiooni ei ole, sest kandidaadid ähvarduste peale ja arrest, arreteerimiste peale võtsid oma kandidatuurid tagasi. terrorivastase võitluse katte all rikutakse pidevalt inimõigusi ning kiusatakse taga kodanikuühiskonda, ajakirjandust ja töölisliikumisi, mis hoolimata sellest, mis hoolimata sellest korraldab meeleavaldusi ja streike. riik, kus viimase kuu jooksul on hukatud kakskümmend kolm inimest pärast seda, kui nad mõisteti süüdi sõjaväetribunalide poolt ilma igasuguste kaitseta. hoolimata sellest Euroopa Liit pigistab silmad silmad kinni ning äh, täis äh, käivitab suhted hoolimata sellest, et inimõigusi räigelt rikutakse. sellega seoses me nõuame, et Euroopa Liit äh, võtaks sõna nende sellise rikkumiste osas, et ei imporditaks enam sellise riigi relvi ning ja et ei avalda, aetaks kaubandussuhteid selle riigiga, kus põhiõiguse kaitse. proua Lohpiller, palun. aitäh, proua juhataja. viimasel neljal aastal Egiptuses üle kahesaja tuhande inimese on mõistetud surma ning vähemalt kaheksakümmend üks on juba hukatud. on karta, et surma, et nuhtluste täideviimiste arv suureneb massiliselt peagi lisaks on inimõiguste olukord dramaatiline riigis. valitsuse kriitikuid eh, vahistatakse, sealhulgas inimõigusaktiviste. inimesi vahistatakse meelevaldselt ja nad kaovad. ÜRO eksperdid hindavad, et eh, kinnipeetavaid piinatakse süstemaatiliselt. olukord on häbiväärne, arvestades seda, kui kuidas Euroopa Liit vaikib Egiptuse massiliste inimõiguste rikkumiste tingimustes. juunis kaks tuhat seitseteist vastu võetud partnerlusprioriteetide nimekiri Euroopa Liidu ja Egiptuse vahel eh, sisaldab küll, sisaldab mõlemapoolseid hinnanguid inimõiguste olukorrale arvestades aga inimõiguste olukorra halvenemist ja massilisi inimõiguste rikkumisi Euroopa äh,, Egiptuses, ei saa Euroopa Liit enam nende ilusate sõnade taha peituda, vaid peab hakkama otsustavalt survet avaldama Egiptuse režiimile. aitäh! nüüd saab sõna härra Castaldo EFTD nimel. suur tänu! kahekümne kuuendal detsembril, kus viisteist inimest, keda süüdistati eh, terrorismis, läksid sõjatribunali ette Egiptusesse ja siis eh, sooritas Egiptus reisi juhtimisel uue rekordi, kus eh, mõisteti kõige rohkem inimesi surma pärast viiekümne kolmandat aastat ja neist, sellest, neist inimestest on järel ainult elutud kehad pärast piinamisi ja jõhkrutsemist need inimesed oli ilmselgelt piinatud, see on aktsepteerimatu. peale selle kiusatakse tagasi oponent, poliitilisi oponente, intellektuaalajakirjanikke. paljude eh, hukkamiste kohta pole sõnagi öeldud, keegi ei protesteeri Kat-, Yasser Jansa on üks näide viieteistaastasest poisist, kes mõned aastad tagasi, äh, mõned päevad tagasi mõisteti samuti surma. Äh, kasutatakse selleks kõigeks ka Euroopa relvi. Äh, praegusel hetkel meie kaubandussuhted õigustavad meie kaassüüdlaseks tegevat vaikust. soovime, et me ei taha Euroopas enam lähisuhteid Egiptusega, lõpetagem ära relvamüük sellesse riiki ning nõudse, nõudkem õigust Giulio Regerile ja kõigile teistele brutaalse režiimi ohvritele ettevõtjatel, aitäh. Weidenholzer ul következik, parantšön egy percre. härra Weidenholzer, ei ole esimene kord, kui me räägime meie naaberriigi Egiptuse inimõiguste olukorrast. me ei tohiks sellest ka loobuda, nendest aruteludest, enne kui olukord muutub. kõik muu tähendaks, et me jääme uskuma illusioone, mida üritatakse meile ette manada selle süstemaatilise represseerimise varjamiseks. Egiptus on meiega tihedalt seotud, kõik, mis Egiptuses toimub, mõjutab meid vahetult Euroopas. õigusriiklus, demokraatia ja vähemust, inimõigused on parim garantii stabiilsusele. seetõttu valmistabki suurt muret äh, see, kui äh, millise ulatusega piiratakse Egiptuses kogunemis- ja ühinemisvabadust ning rakendatakse surmanuhtluseid nõuame presidendilt, Egiptuse presidendilt surmanuhtluste peatamist ning võimaldada demokraatlike valimiste toimuse võimaldamist. aitäh! nüüd saab sõna proua Boyle, üks minut taaskord arutame inimõigusi Egiptuses ning õigusega mõistame hukka mitte ainult surmanuhtluse kasutamise, vaid selle laiendamise e-, Egipt president Sisi all. Egiptuse kriminaalsüsteem on paljude probleemide eest kakskümmend kuus inimest on detsembrist jaanuarini hukka surmatud, suur, muuhulgas inimesed, kes, kelle otsused on tehtud piinamise tulemusena saadud ülestunnistuste alusel ja advokaate ei ole teavitatud ning poodud inimeste peredele ei ole võimalust andnud, antud hüvasti jätta nendega ning ei, ei, ei aita ka hukatute kehasid ei anta välja aeg on Egiptus hukka mõista ja veelgi enam, samm, reaalseid samme astuda. Egiptusel on inimõiguste alased kohustused, muuhulgas assotsiatsioonilepingu alusel ning president Sisi surub maha kodanikuühiskonda kõigis vormides ja see vähendab stabiilsust, mitte ei suurenda seda. Egiptuse kodanikud ootavad, et meie sõna võtaksime, sellepärast et nemad seda teha ei saa. nüüd proua Jill, üks minut sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel. kui me rääkisime Egiptusest eelmise aasta oktoobris, siis komisjon tõi välja Egiptuse rahva ootused julgeoleku, demokraatia ja majanduskasvu vallas. mul olid eh, tugevad kahtlused meie partnerluse iseloomu eh, suhtes siis ja need kahtlused on ainult suurenenud. me rääkisime juba siis inimõiguste rikkumistest, aga kuidas Sisi režiim reageerib? kolmkümmend tsiviilelanikku kuus tapet, tapetakse, kakskümmend neli on mõistetud surma sõjaväekohtutes. nii et minu küsimus volinikule, kas, kas te tule, et missugused on need reaalsed tagajärjed, kui Egiptus koheselt ei rakenda moratooriumi surmanuhtlustele, mida me siis tegema hakkame, kuna liikmesriigid lõpuks hakkavad äh, astuma samme selleks, et takistada Egiptusesse meie ettevõtjate poolt äh, materjali tarnimine, mis aitab Egiptusel represseerida oma kodanikke ning kuidas tänada, et märtsikuu, kuidas tagada, et märtsikuus tulevad äh, reaalselt vabad valimised ja kuidas peatada selle üheteist miljoni abiraha edastamine ja tagada meie esmaste inimõiguse eesmärkide saavutamine. nüüd vaba mikrofon, kolm inimest on sõna soovinud. esimesena härra Farja Eh, aitäh, härra volinik, head kolleegid. kaks tuhat üksteist olid tuhanded inimesed tänaval ja soovisid eh, olukorra muutumist demokraatia suunas. kuus aastat või seitse aastat hiljem ei ole toonasest optimismist praktiliselt midagi järel et olukord on repressiivne, ajakirjanikke, inimõigusaktiviste, seksuaalvähemuste esindajaid hukatakse. ning järjest rohkem kuuleme, et inimestelt piinatakse ülestunnistusi välja ning surmanuhtluste arv tõuseb pärast presidendi poolt võimu ülevõtmist. kaheksakümmend kuus inimest on hukatud eelmisel aastal kolm korda nii palju kui varem ning viimasel, viimase kuu vältel juba üle kahekümne hukkamise. Euroopa Liit on Egiptuse suurim kaubanduspartner ning peaks Euro-, Egiptuselt nõudma oma kohustuste täitmist inimõiguste vallas. kui surmanuhtlust, ka surmanuhtluste rakendamine peab lõppema. Isabel Demontel mm. -hmm. Just push the button. vajutage nuppu. tänan, president. täna võtame vastu ühisresolutsiooni, millel on selge sisu. mitte üheski riigis kahekümne esimesel sajandil ei tohi piinata, eh, kohtuotsuseta eh, hukata eh, ja inimõigusi niimoodi rikkuda Euroopa Liit on Egiptuse partner, kuid me ei saa sellist ebainimlikku kohtumist äh, ignoreerida äh,. Giulio Regeni äh, võt-, rööviti, piinati ja mõrvati ning rikuti tema äh, elementaarsemaid inimõiguseid. võib-olla kõik arvasid, et äh, et natukese aja pärast kõik unustatakse, aga Euroopa Parlamendis ei kavatse me äh, Äh, silmi peita ning äh, nõuame endiselt, et selle mõrva äh, asjaolud selgeks tehakse. soovime selgeid vastuseid, seda nõuavad mitte ainult Julius sõbrad ja perekond, vaid ka viissada miljonit Euroopa kodanik. me ei saa öelda, et Egiptus on turvaline partner ja turvaline reisi sihtkoht. paní předsedající aitäh, aitäh sõna andmast! tahaksin toetada kolleege, kes võtsid sõna surmanuhtluse vastu ja rääkisid konkreetsetest juhtumistest. tahaksin aga rõhutada diplomaatia rolli ma usun, et äh, siin on diplomaatilisi vahendeid, mille Euroopa Liit saaks kasutada Egiptuse võimudele surve avaldamiseks ja selleks, et äh, tõstatada äh, surmanuhtluse lubamatu kasutamise teema ka laiemalt. paraku meil palju partnereid ei ole ülemaailmselt ja usun, et Euroopa Liidu ülesanne oleks toimida siin pioneerina, võidelda selle surmanuhtluse vastu ja ja peaksin rääkima ka jätkuvast koostööst ja toetusest küll läbi kogu poliitilise spektrumi. me peaksime toetama maailmas neid riike, kes näitavad, et nad on valmis tegema koostööd surmanuhtluse küsimustes. ning see peaks olema meie toetuse tingimus. nüüd härra Stiljanides komisjoni nimel, palun, sõna on teil. aitäh! proua juhataja. head kolleegid! Euroopa Liit jälgib olukorda Egiptuses väga tähelepanelikult. meie seisukoht seoses surmanuhtlusega on hästi teada. Euroopa Liit on vastu surmanuhtluse rakendamisele ükskõik mis asjaoludel ning olen teiega täiesti päri selles, et meie jaoks on tegemist inimväärikuse ja eitamisega niisuguse karistuse rakendamise näol. poliitiliste õiguste, inimõiguste komitee koosolekul, mis toimus eelmisel kuul Kairos, käsitlesime seda teemat, asi puudutas eh, hiljutist üle kahe, rohkem kui kahekümne inimese hukkamist ning me kordasime oma põhimõttelist seisukohta, et me oleme surmanuhtluse vastu kutsusime Egiptust üles surmanutlus asendama, kui vähegi võimalik, teise karistuste liikidega ning kehtestama moratoorium surmanutluse rakendamisele ja mõelda surmanutluse kaotamisele oma süsteemis. julgustame Egiptust rakendama konkreetseid samme, lõpetamaks tsiviilisikute üle protsesside läbiviimine sõjakohtutes ning viima läbi kohtuprotsesse niisuguste isikute üle vastavalt rahvusvahelistele standarditele. samas tahaksin mainida veel teisi küsimusi ja teemasid, näiteks seoses inimõigusorganisatsioonide veebilehtedega. Euroopa Liit on väljendanud muret seoses niisuguste veebilehtede blokeerimisega äh, ning inimõiguse organisatsioonide ja kaitsjate jätkuva survestamisega. Euroopa Liidu ja Egiptuse assotsiatsiooni nõukogu äh, istungil kaks tuhat seitseteist juulis tehti seda. ning sam-, seda seisukohta väljendati ka hiljutises Euroopa Liidu seisukohas inimõigusnõukogus punkt neli ning jaanuaris Kairos toimunud kohtumisel samuti. Egiptus on Euroopa Liidule väga oluline partner ning oluline riik regioonis. riigi stabiilsus ja hea julgeolekuolukord on meile väga oluline ning loomulikult oluline ka egiptlastele ja kogu regioonile oleme veendunud, et demokraatia, inimõigused ja põhivabadused on väga olulised tagada selle eesmärgi saavutamiseks, iseäranis arvestades neid paljusid väljakutseid, mis Egiptuse ees seisavad. anname endale aru, et olukord on keeruline Egiptuses ja oleme valmis Egiptusega koostööd tegema nende lahendamiseks. me lähtume universaalsetest väärtustest oma seisukohtades ning arutame neid meie Egiptuse partneritega äh, jätkuvalt meie uue partnerluse raames, mis, milles kokku lepiti juulis kaks tuhat seitseteist. inimõiguste kaitse ja edendamine, demokraatia kaitse ja edendamine ning õigusriigi kaitse ja edendamine on juhtivad põhimõtted meil Euroopa Liidu välispoliitikas. võite olla kindlad, et me jätkame aktiivselt nende põhimõtete kaitsmist ja edendamist oma suhetes Egiptusega samuti nagu me teeme seda teiste meie partnerite ja naabritega üle kogu maailma. nii et üritame nendes küsimustes äh, survestada Egiptust, aitäh teile tähelepanu eest! A vita lezárásához hét állásfoglalási indítványt kaptam, és... Aitäh! esitatud on seitse resolutsiooni ettepanekut selle arutelu lõpetuseks ja seetõttu nüüd arutelu lõpeb.